minu kolleeg härra Füüle võtab siin viimase osa üle. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας. Kallid kolleegid, järgmisena on päevakorras proua Koomesi raport, mis puudutab Euroopa Liidu Liibüa raamkokkulepet ja sõna saab kõigepealt neljaks minutiks proua raportöör proua Koomes. Thank you, Mr Chairman a líbia tem uma posição estratégica no que respeita à gestão de fluxos migratórios para a Europa. Suur tänu. Liibüal on väga tähtis strateegiline positsioon, mõeldes rändele Euroopa Liitu, seal on ka väga palju energiaallikaid, nii et tegemist on väga tähtsa partneriga ka Magrebi riikide jaoks ja Liibüa osas me oleme juba arvamusi mitmeid kordi välja töötanud ja me oleme iga kord öelnud, et Euroopa Liidu põhiväärtustest seal kinni ei peeta, seepärast kui nüüd hakatakse raamkokkulepet Liibüaga sõlmima, siis võib-olla me peaksime erinevates koostöövaldkondades tõesti välja tooma ka selle, et meie jaoks on väga tähtis ka sisuline dialoog. me ei tohi kõrvale vaadata sellest faktist, et Liibüas valitseb diktatuur, et ähm, inimõigusi rikutakse, terroristirünnakud toimuvad seal, et sekkutakse teistesse riikides toimuvasse, isegi siis, kui viimasel ajal võib-olla olukord on natukene paranenud. nii et raamkokkulepe saab parlamendi toetuse ainult teatud tingimustel, nii et sine qua non tingimuseks on see, et äh, ÜRO pagulaste komisjon saab oma tööd Liibüas jätkata. see on asi, mida me peame väga selgelt nõudma. ilma pagulaste komisjonita me mingit kokkulepet pole valmis alla kirjutama. ja peale selle peaks Liibüa ka pagulaskote konventsioonile alla kirjutama. siis tagasivõtmise kokkulepe Liibüa ja Euroopa Liidu vahel. asüülitaotlejad, põgenikud või need, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, nende puhul peaks äh, mitte tagasisaatmine olema kõige suuremaks prioriteedid, siis on meil probleeme ka eritrealastega, kes lihtsalt massiliselt äh, saadetakse Liibüast välja, nii nagu eelmisel suvel ja me peaksime nüüd leidma juriidilisi ja sotsiaalseid lahendusi selleks, et legaalsete sisserändajate olukorda parandada. Neil on vaja tagada õiguskaitse. Euroopa Liit peab ka paremad programmid välja töötama inimkaubanduse vastu, meil on vaja sellesse rohkem investeerida, see puudutab eriti naisi ja lapsi. Euroopa Liidu äh, toetuse puhul Euroopa Liidu toetus on väga tähtis just rändeprobleemide lahendamisel. peame hoolitsema selle eest, et välja saadetaks Liibüast neid inimesi, keda ei tohiks välja saata. Liibüa peaks veel lubama ka seda, et surmanuhtlust ellu ei viida ja siis tuleb veel meile teada informatsiooni ka selle kohta, milliste välismaalaste puhul surmanuhtlus on juba täide viidud. peale selle rahvusvahelise kriminaalkohta Rooma statuudi peab ta samuti tunnustama ja meil on vaja õigusriiklikke struktuure, Liibüa peab ennast avama maailmale, meil on vaja rohkem informatsiooni, eriti just vaba informatsiooni, me peame toetama ka vaba ajakirjanduse teket ja tuleb tagada ka ettevõtete areng ja ka töövõtjate ühingute areng. Euroopa Liit peab toetama ka terviseprogrammide arengut me teame, et läbirääkimised komisjoni ja Liibüa vahel on väga kaugele jõudnud, isegi siis, kui seal on terve rida probleeme, eriti just kaubanduse ja koostöö osas. oleks väga hea see, kui me võimalikult kiiresti saaksime luua delegatsiooni Tripolis selleks, et läbirääkimisi kergendada ja meil tuleb tõesti järelevalvet teostada olukorra ja arengute üle ja härra volinik, me palume, et te annaksite meile ka rohkem informatsiooni eelarve kohta, milliseid vahendeid, milliseks koostööks soovitate te kasutada ja natukene aega tagasi oli parlamendil võimalik läbi vaadata ka läbirääkimiste mandaat on täiesti vastuvõetamatu see, et parlament siiamaani oli protsessist kõrvale jäetud, tahan tänada kõiki, kes mul aitasid seda kompromissi välja töötada, sest tegemist on väga vastuolulise küsimusega. suur tänu, järgmisena volinik Füüle. Oh, uh, härra president, lugupeetud liikmed suur tänu selle eest, et olete andnud mulle võimaluse anda informats-, teile informatsiooni, mis puudutab äh, läbirääkimisi, mis on seotud Euroopa Liidu ja Liibüa raamlepinguga. komisjon ja Euroopa Parlament teevad väga tihedat koostööd Liibüa küsimuses. meil on ühised huvid ning me tahame kindlasti saavutada äh, häid suhteid Liibüaga, mis on meie jaoks oluliseks naabriks. selles osas ma tahaksin õnnitleda teie delegatsiooni Äh, suhete äh, loomise tegevuses, äh, kaasa arvatud visiit Tripolisse, mis on kaasanud ka regulaarse konsultatsioon Liibüa parlamendiga. ma soovin ka edaspidi tagada, et tihe koostöö meie institutsioonide vahel jätkub ma soovin informeerida er-, Euroopa Parlamendi pidevalt edasistes arengutes, mis puudutavad raamleppe osas toimuvaid läbirääkimisi ma tean, et meie pealäbirääkija annab teile informatsiooni peale igat äh, vooru. tahaksin nüüd teile anda informatsiooni, mis puudutab kõige värskemat tegevust. me äh, lõpetasime novembris Tripolis viimase läbirääkimiste vooru ja kahekümne neljandal, kahekümne viiendal jaanuaril toimub järgmine läbirääkimiste voor läbirääkimiste algusest saadik kaks aastat tagasi me oleme saavutanud head e-, e-, edu. me oleme nüüd kokkuleppele jõudnud põhimõtteliselt preambula ja kuue peatüki osas. me oleme jõudnud ka eelkokkuleppele, mis puudutab äh, poliitilise dialoogi äh, tähis, sest seal on äh, kirjas olulised punktid nagu inimõigused, massihävitusrelvade vastane võitlus terrorismivastane võitlus ja nõnda edasi. ma võin teile öelda, et Liibüa on aktsepteerinud ka selle, et ta inimõiguste ning põhivabaduste osas astub meiega äh, regulaarsesse dialoogi, see oli üks meie põhieesmärkidest. peaksin ütlema, et me oleme vägagi rahul tulemustega, mis on antud peatüki all saavutatud nagu te teate, on ka mõningaid küsimusi, mis vahendab, vajavad lahendamist, see puudutab energeetika ja kaubavahetust. energeetika on väga oluline osa Liibüa majandusest, see moodustab seitsekümmend protsenti Liibüa SKT-st, seega tähelepanu, mida Liibüa pöörab antud küsimusele, on äh, arusaadav. mis puudutab kaubavahetust, siis Liibüal on äh, piiratud kogemused äh, mis puudutab keerulisi kaubavahetusläbirääkimisi ning seega on antud valdkonnas olnud küllaltki aeglane edasi, edasiminek. eksperdid mõlemalt poolelt kohtuvad regulaarselt, tagamaks, et jõuda kokkuleppele ka nendes kahes küsimuses niipea kui võimalik samas me näeme ka keerulisi poliitilisi küsimusi. üks nendest on äh,, puudutab äh, puudutab äh, Rooma statuuti ning me näeme ka seda, et Liibüal äh, on tegemist väga tõsise, Liibüa poolt me näeme väga tõsist vastuseisu. sisserände küsimuses on samuti raskusi põhimõtteliselt seetõttu, et äh, Liibüa ei ole nõus tagasi võtma kolmandate riikide kodanikke. ma olen üles märkinud äh, parlamendi poolt esitatud soovitused antud äh, läbirääkimiste kategooria osas ning ma pean äh, kindlasti arutama seda ka liikmesriikidega. sisserände osas ma võin teile kinnitada, et meie omalt poolt teeme kõik, mis võimalik, tagamaks, et Liibüa peab kinni oma rahvusvahelistest kokkulepetest, eriti mis puudutab non-refoulement'i põhimõtet. see on väga oluline punkt Euroopa Liidu jaoks me leiame, et Liibüa peaks kindlasti niipea kui äh, võimalik ühinema viiekümne esimese aasta äh, Genfi konventsiooniga ning selle protokolliga, mis puudutab põgenike olukorda. samas me peaksime märkima ka seda, et Liibüa on omalt poolt öelnud, et tema ei kavatse antud konventsiooniga ühineda. tahaksin rõhutada ka seda, et me järgi, jälgime väga tähelepanelikult äh, Liibüa ja äh, Äh, ÜRO äh, pagulaskomisjoni vahelist äh, vestlusi me tahame tagada, et pagulaskõrge volinik on võimeline oma tegevusülesande Liibüas täitma, tegelikult saab teha seda ka turvalises keskkonnas. novembris jõudsime kokkuleppele, mis puudutab meie edasist koostööd Liibüaga kõikides sisserändega seotud küsimustes, kaasa arvatud rahvusvahelise kaitse küsimuses Äh, parendades sisserändajate olukorda Liibüas, korraldas paremini äh, äh, pagulaste haldusküsimusi ning piirikontrolli. me peame tegema koostööd Liibüaga selleks, et lahendada erinevaid probleeme, mis Liibüa ees seisavad sisserändega seoses. lugupeetud härra president, lugupeetud liikmed, ma tahaksin antud äh, valdkonna lõpetuseks öelda äh, et tegemist on direktiiviga, mida, äh, kus on meil Lissaboni leppe artikkel kakssada kaheksateist, mis on äh, tekitanud äh, raskusi, tegemist on läbirääkimise nõudega ja nõukogu on pidanud teie ettepanekut horisontaalselt arutama. see arutelu nüüd lõpule viidud ja nagu te ilmselt teate, siis nõukogu on võimaldanud ligipääsu äh, Euroopa Liidu ja Liibüa äh, raamlepingu osas, mis puudutab antud direktiivi, siis nõukogu on andnud ka välisasjade komisjonile selle teate edasi, suur tänu teile! suur tänu, härra volinik! nüüd fraktsioonide nimel, kõigepealt härra Kasuliides Rahvapartei nimel. suur tänu, härra president! kui me räägime äh, tagasivõtulepingute allkirjast, mis Liibüa ja Türgi vahel, siis see äh, on tekitanud värava sissepääsuks Euroopa Liitu. me näeme seda, et Liibüasse läheb rohkem inimesi kui Itaaliasse. tohutu illegaalne immigratsioon Maltale äh, on tekitanud ohu, äh, mis puudutab demograafilise kompositsiooni muutust. kuigi kõik mõistavad, milline on see oht, väga vähe on praktikas tehtud äh, olukorra parandamiseks. Maltale saabujate hulk väheneb ainult siis, kui Itaalia äh, keda see olukord mõjutab samamoodi, on jõudnud kahepoolsele kokkuleppele Liibüaga ning on nõus oma piirikontrolli tõhustama. mida on vaja, on Euroopa Liidu ja Liibüa tagasivõtulepe, äh, mis on äh, tehtud äh, raamlepingu raames. me toetame komisjoni vastavaid jõupingutusi ning loodetavasti jõuate selles osas eduni. me toetame komisjoni ja Liibüa vahelist äh, sisserändealast lepet, see puudutab näiteks asüülitaotlejad kaitset, maismaapiiride kaitset, seadusandluse joondamine äh, Aafrika äh, pagulaste konventsiooniga ja me teame, milline on inim-, inimõiguste olukord, me teame, äh, milline on Liibüas üldine olukord, mis puudutab ka surmanuhtlust, kuid endiselt me teame, et tagasivõtulepe on vajalik see, sellega ja selle alt jäävad kõrvale need inimesed, kellel puhul tekib oht, et äh, neid represseeritakse Liibüas, sest nende puhul kehtib non-reformaat põhimõte. suur tänu, härra Pantseri, palun kaks pool minutit. suur tänu, härra president, ma usun, et proua Komeši töö on väga tähtsaks panuseks ja komisjon peaks äh, ka raamkokkuleppe võtma oma südameasjaks. me teame, et Liibüa on väga tähtsaks äh, partnerriigiks ka organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses või ka rändevoogude suunamisel, samamoodi energiaküsimustes on Liibüa meie jaoks tähtsaks riigiks. ja seepärast meie Euroopa Liidu poolt peaksime üritama äh, meie ühistesse reeglitesse siduda ka Liibüa ja otse loomulikult tuleb ka teatud tingimusi esitada. meil on ju ka vastav soovitus. rändeküsimus on väga tähtsaks küsimuseks. Liibüa on praegusel hetkel transiitriigiks, väga tähtsaks transiitringiks, aga me ei saa Liibüat vaadata ainult julgeolekupoliitilistel kaalutlustel. meil tuleb vaadata selle problemaatika kõiki nüansse meil on tegemist väga suure rändevooga, selle riigi puhul on väga palju poliitilisi vange ja me teame, et see riik kahjuks ei ole alla kirjutanud Genfi konventsioonile nii et kui me nüüd millegiga nõus oleme või järele anname raamkokkuleppe osas, siis tuleb siiski nõuda teatud tagasitisi. üks tähtis riik, mida tuleb demokratiseerida, ongi Liibüa ja me peaksime seda tegema täpselt nii, nagu see, mida ütlesime Tuneesia kohta, kahepoolsed lepingud on ka juba osaliselt sõlmitud, see võib olla üheks vahendiks probleemide lahendamisel. aga otse loomulikult pole võimalik kõike lahendada. meil on näiteks probleem Itaalia kalalaevadega ja see näitab, et lepingud ei ole piisavalt äh, lahendatud, meil on probleeme ka partnerluspoliitikaga, meil on vaja vaadata kogu raamistikku, meil tuleb see kogu raamistik ka luua ja me peame parlamendi hääle ära kuulama ja me oleme alati öelnud, et me soovime rohkem sõnaõigust raamkokkulepete soovimise, sõlmimisel. ja nüüd tuleb meil tõesti sisse lükata uus käik ja uute poliitikate paikapanemisel, eriti just lõunanaabrite puhul, rohkem parlamenti ka kaasama. proua Ojuland, palun liberaalide nimel pooleteiseks minutiks. härra esimees ja volinik, kõigepealt ma tahaksin kindlasti tänada proua raportööri suurepärase töö eest, sellepärast et ta püüdis konsolideerida kõikide Euroopa Parlamendi fraktsioonide seisukohti selles raportis tahaksin ma rõhutada, kui oluline on rääkida immigrantide olukorrast Liibüas, kui nad proovivad üle Vahemere Euroopasse jõuda. ma saan täiesti aru eh, lõunaliikmesriikide eh, probleemide ja küsimustega, mis puudutab illegaalseid immigrante ning kuidas see nende eelarveid rõhub, aga samamoodi rõhub see ka nende ühiskondi. ometigi, pidades silmas liikmesriikide huvisid, me ei saa jätta kõrvale Euroopa väärtusi, sellepärast et Euroopa Liit ei saa lubada endale asüülitaotlejate verd oma kätele võtta ükski kokkulepe Euroopa Liidu liikmesriikide ja Liibüa vahel ei peaks äh, päädima ebainimliku käitumise või kellegi surmamisega. ja seetõttu oli väga julgustav teie käest, volinik, kuulda, et te näete progressi Euroopa Liidu ja Lüübia äh, läbirääkimiste vahel, aitäh! Eh, suur tänu, roheliste nimel proua Brandner, kaks minutit. aitäh! tunnistasime just äh, Tuneesias, kuidas režiimi vastu inimesed üles astuvad ja tegelikult äh, Tuneesia inimestel ei ole olnud inimõigused tagatud juba aastaid. palju aastaid on Euroopa Liit seda diktaatorlust äh, toetanud. ja me ei pea kindlasti Liibüaga puhul täpselt samamoodi käituma. kui me kurssi ei muuda, siis äh, tuleb äh, regioonis uuesti diktaatorlus ja see puudutab ka migratsiooni ja piiride kaitseid. Gaddafi, nagu me oleme näinud hiljuti, Äh, süstemaatiliselt rikub oma kodanike äh, inimõigusi ja migrantidest tööliste inimõigusi ka. seetõttu Euroopa Liit äh, peab läbi rääkima lepingu üle. kutsun teid üles tagama, et meie tingimusi täidetakse enne, kui me saame üldse kokkuleppele Liibüaga jõuda. kõigepealt Liibüa peab kindlasti pagulaste konventsiooni rakendama teiseks on vaja seda, et piisavalt võõrtöölisi kaitstaks ja asüüliseadusandlus võetakse vastu, sealhulgas ka mitte tagasisaatmise põhimõte. kolmandaks, me ei saa äh, kirjutada alla lepingutele, kui võõrtöölised ja migrandid äh, mitte inimväärlik, väärselt äh, koheldakse. ma usun, et tagasivõtulepingut ratifitseeritakse. parlamenti on vaja äh, samamoodi ka läbirääkimiste protsessist äh, teavitada. rohelised ei ole hämarate tehingute poolt kindlasti Gaddafiga, sellepärast et selle all kannatavad kodanikud. Äh, Euroopa Liit ei saa repressiivseid režiime toetada, sellepärast et see ei ole meie õiguslike tingimustega kooskõlas ega ka meie väärtustega. me oleme Tuneesias väga selgelt näinud, et ainult demokraatlik riik saab olla jõukas ja kindel ja ärme tee seda viga kaks korda, aitäh! nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel härra Tannak. inimõigusi rikutakse pidevalt, demokraatiat pole. kindral Gaddafi ei ole kunagi valimistel äh, osalenud, jõudis võimule nelikümmend üks aastat tagasi, poliitilised erakonnad on keelatud Äh, ta on Aafrika Fidel Castro, püüab näidata, et tema on äh, oma inimestele hea isa, väit-, väidetes, et tal ei ole ka riigi hierarhias äh, formaalset rolli. ka isegi meie Ühendkuningriigis teame, et tema on toetanud terrorismi, seda kaasab ka Lockerbie äh, pommitamist äh, po, äh, õnnetust ja me teame ka seda, et äh, Gaddafi äh, oleks äh, kindlasti ära lõigatud äh, ülejäänud maailmas, kui neil ei oleks äh, olulisel määral naftat. ja sellisel viisil me näeme, et seetõttu toetavad teda paljud paljude riikide juhid ja me näeme ka vajadust heade kaubandussuhete osas. kuid ma kardan, et sellega me toetame Gaddafi võimu, mis äh, läheb ilmselt edasi tulevikus ühele tema pojale äh, dünastiana, nagu sam-, samamoodi nagu me näeme seda Põhja-Koreas. suur tänu QNG fraktsiooni nimele, härra Hatsi Georgiu, palun δουλειά που έγινε από την εισηγήτρια. Να ευχαριστήσω για την παρουσία. Jah, kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle suure töö eest ja mul on väga hea meel, et volinik Füüle on siin kohal. tegemist on väga tundliku regiooniga Vahemere ääres ja meil tuleb rohkem koostööd luua selle regiooni vahel ja e-, Euroopa Liidu vahel ja meil on vaja tõesti tasakaalustatud koostööd. me teame, et äh, arenguvaldkonnas on tõesti lõhed väga suured ja eriti kui võrdleme Euroopa Liidu riike ja teisi Vahemereäärseid äh, riike. meil on vaja tagada rahu selles piirkonnas, meil on vaja dialoogi, mis põhineks vastastikusel austusel ja me peaksime ka uutele tuultel, tuultel olema avatud. on päris palju tundlikke küsimusi, mida tuleb arvest-, millega tuleb arvestada suhete äh, loomisel tahaksin rääkida pagulastest ja tagasivõtulepingust. on tagasivõtuleping või oli ette nähtud tagasivõtuleping, mis peaks olema osa raamkokkuleppest ja kui see kokkulepe sõlmitakse ilma, et ette oleks nähtud reformid või kui neid läbi viiakse, parandamaks sisserändajate olukorda, siis sellega aidatakse kaasa inimõiguste rikkumisele ning kui me seaksime sisse sunniviisilise äh, pagulaste tagasipöördumise, siis nende julgeolek ei oleks kaitstud ja me ei teaks, kas neile oleks tagatud minimaalne sissetulek. meil tuleb äh, saavutada see, et äh, ÜRO pagulaste komisjon saab oma töö ka alustada, peale selle tuleb lahendada veel ka surmanuhtluse küsimus, enne kui raamkokkulepe sõlmitakse. ja nüüd EFT fraktsiooni nimel härra Provera, palun üks minut. suur tänu, härra president. mina olen raamkokkuleppe sõlmimise poolt, sest see oleks suureks edusammuks äh, edasi. on terve rida teemavaldkondi, sisseränne äh,, majanduslik koostöö, meditsiiniline koostöö, HIV, AIDSi vastane võitlus, samamoodi nagu ka energiaprogramm, mille osas me peaksime koostööd tegema, siis äh, terrorismi kontroll terrorismi üle. see ei puuduta mitte ainult Liibüat, vaid kogu Vahemere regiooni. me juba nõukogus jõudsime kokkuleppele üldiste põhimõtte osas, nagu näiteks ta Rooma statuudi osas, kuid on veel terve rida asju, mis tuleb ära teha on väga tähtis, et Euroopa Parlament toetaks seda lepingut, mille osas on juba läbirääkimised lõpetatud ja ei seaks seda kahtluse alla, sellepärast et muidu satuksime ohtu, et juba saavutatud tulemused äh, jooksevad liiva. ma loodan, et tulemused on hea, meil on sõpruskokkulepe Liibüa ja Itaalia vahel ja selle lepinguga on ka koloniaalajastu äh, raske taak äh, õlgadelt heidetud. ja me tõesti e, ei tohiks ära unustada seda, et me ei saa alati ära unu-, välja valida partnereid, kellega me tegeleme. ja härra Maadlener mitteühinenute nimel. suur tänu me näeme seda, et äh, äh, me oleme nüüd andnud äh, Liibule uue eksporditoote ja sest Äh, Liibüa tahab saada kuuskümmend miljonit eurot Euroopa maksumaksjatelt äh, selleks, et takistada Aafrika põgenike jõudmist Euroopasse. ja äh, varsti ta ilmselt küsib rohkemgi, viis miljardit eurot aastas. võib-olla Euroopa Komisjon äh, oli äh, segadusse viidud härra Gaddafi äh, Äh, heast väljanägemist, kuid mind ei peta midagi, ta on küsinud miljoneid iga, äh, iga aasta, see on nagu London ja Edinburgh, ta tahab saada, äh, ta tahab Euroopat pankrotti viia, ta ütleb, et Islam peaks Euroopa üle võtma, ta äh, ta ei ole toetamas demokraatiat, ta toetab šaaria äh, islamiõiguse rakendamist ning ta tahab, et miljonid aafriklased jõuaksid Euroopasse. ta on väljendanud oma vihkamist Šveitsi vastu. lugupeetud kolleegid, me tõesti ei peaks äh, tasustama ka härra Gaddafit, vaid karistama teda. Äh, Liibüa võimaldab põgenikele vaba ligipääsu Euroopasse, me ei peaks ka neid tasustama Äh, me peaksime kindlasti järgima seda, et äh, on inimesi, kellel on õigus elada Euroopas äh, ja samas osad inimesed peavad tagasi koju pöörduma ja me võimaldame inimestel püüelda Euroopa suunas, kus me näeme seda, paljud inimesed hukkuvad teel Euroopasse ja tegemist on kohutava ähm, asüülipoliitikaga Euroopa poolt Äh, suur tänu, nüüd registreeritud kõnelejad, kõigepealt härra Svensson, poolteist minutit suur tänu, Liibüa suudab väga hästi ratifitseerida rahvusvahelised lepped, kuid sama hästi nad suudavad ka neid ignoreerida. see on skandaalne, et Liibüal on äh, koht ka ÜRO inimõiguste komisjonis ja Saudi Araabial on seal oma koht Liibüat peaks, Liibüale peaks survet avaldama selles suhtes, mis puudutab inimõiguste kaitset. nagu me teame, Euroopa Liidu suhted Liibüaga peaksid olema seotud äh, põgenikega, põgenike kohtlemistega, kohtlemistega, aga äh, kuni me ei saa tagada, et ÜRO pagulaste kõrge volinik saab tegutseda Liibüas, siis me ei saa olla kindlad, kuidas inimesi äh, koheldakse seal Äh, Liibüa juht on alati olnud väga tujukas ja nüüd me hakkame jõudma temaga raamlepingusse. huvitav, mida Gaddafi režiimile leping üldse tähendab, sest seal ei ole mingeid raame ega lepinguid, mis puudutab inimõiguste rikkumist. me teame, et Liibüas toimub laialdane diskrimineerimine sisserändajatest tööliste vastu, mis põhineb nende rahvusel. me näeme rassilist diskrimineerimist ka aafriklastest tööliste osas, kuid me näeme, et inimeste väärtus on oluliselt olulisem kui rahaline väärtus, seega me peame austama inimõigusi ja põhivabadusi ning need peavad olema põhilised ja inimesi ei anta üle sellele riigile, kus piinamine ja ebainimlik kohtumine toimub igapäevaselt. see on see, mida nõuab ka Euroopa Liidu aluslepe. suur tänu, proua Gretu, kaks pool minutit. suur tänu, härra volinik, härra president. Liibüa on nafta ja gaasi tarnimisel Euroopa Liitu kolmandal kohal. tegemist on suure kaubanduspartneriga, kaks kolmandikku Liibüa kaubanduse bilansist tuleb Euroopa Liitu ja Liibüal on õnnestunud isolatsioonist välja tulla ja diplomaatiliselt äh, väga salakavalalt tegutseda, kuid äh, me ei saa rääkida mitte ainult majanduslikest huvidest, me ei saa teatud väärtusi üle parda visata ainult pragmaatilistel põhjustel. Liibüa mõtleb ka tuumarelvade peale, samal ajal terrorism levib ka Bulgaaria meditsiiniõed vabastati, neile esitlet-, neile, neid süüdistati äh, HI viiruse levitamises. Need olid ju tegelikult äh, positiivsed sammud. Euroopa Liidu Liibüa suhetel on vaja ka äh, korralikku moraalset äh, alust. proua Gomes tööt-, on töötanud väga hästi ja ta näitab oma raportis hästi, kui suured probleemid on inimõigustega Liibüas. me peame hoolitsema selle eest, et Liibüas surmanuhtlust enam ellu ei viidaks me peame olema selles küsimuses väga jäigad ja peaksime hoolitsema selle eest, et õigusriigi põhimõtetest peetakse kinni, et ei ole võimalik eh, seda väärkasutada. probleeme on ka pagulastega ja ka võõrtööliste osakaal on väga suur. Eh, pagulased saadetakse tagasi oma koduriikidesse, kus ehm, nad võivad sattuda väga raskesse olukorda. me peame avaldama survet selleks, et Liibüa võtaks vastu seadusi, selleks, et oleks võimalik ka OSCE ametitööd uuesti alustada, on väga palju asüülitaotlejaid ja tagasisaatmislepingu sõlmimine tähendaks seda, et nõukogu loobub oma nõudmistest, samal ajal aga inimõigused trambitakse jalge alla Berlusconi ei ole mingiks vahendiks, sellepärast et Itaalia erandist ei tohi saada Euroopa reeglit suur tänu ja härra proua Alfano, palun poolteist minutit. suur tänu, härra president. ei ole väga usaldusväärne see, kui Euroopa Liidu institutsioonid üritavad raamkokkulepet sõlmida Liibüaga. jah, otse loomulikult Liibüa on üles ehitanud väga tähtsad kaubandussuhted Euroopa Liidu liikmesriikidega ja Vahemere piirkonnas mängib ta ka väga suurt rolli, kuid inimõiguste olukord Liibüas on väga hull. ja eeltingimus äh, raamkokkuleppe sõlmimises oleks just selles, et me nõuaksime, et inimõigustest peetakse kinni. on väga palju inimesi, kes põgenevad Liibüast äh, usurühmitusi kiusatakse tagasi, taga. väga paljud inimesed on vangis, kus nad kannatavad, meil tõesti tuleb hoida silmad lahti selle küsimu-, nende küsimuste osas. ei ole poliitilisi õigusi tagatud, ei ole tagatud äh, arvamuse ja demonstratsioonivabadust, nii et põhjenduspunktis B tuleks äh, sõna leping asendada sõnaga lepe ja Itaalia delegatsioon kohe kindlasti hääletab selle resolutsiooni vastu. selle lepingu sõlmimine Liibüaga on väga keeruline, küsimus on nii palju aspekte, millega tuleb arvestada ja on väga palju ära vaja teha, kui me soovime jääda usutavaks, isegi siis, kui see võib olla alati kõige meeldivam tegevus. me peaksime Liibüa režiimi poole pöörduma ja nõudma muudatuste tegemist. otse loomulikult ei ole mõtet läbirääkimisi pidada ei diktaatoritega ega terroristidega, sest me oleme ju siiski Euroopa Parlamendis. proua Flootre, poolteist minutit. suur aitäh suur aitäh, ma tahaksin tänada härra Koomest, kes on võimaldanud meil läbirääkimistest äh, siin täna rääkida. ma usun, et äh, me peame olema väga ettevaatlikud Äh, sellepärast et me oleme ju näinud, mis Tuneesias juhtus. me ei saa tegelikult öelda, et me oleme olukorraga rahul ja me oleme äh, õnnelikud, et saame läbi rääkida Gaddafi sarnase režiimiga. me peame viitama inimõigustele, sellepärast et äh, me räägime praegu riigist, mis põhiõigusi rikub, ka tööliste õigusi ja tegelikult ühel või teisel kombel me inimesed peavad tagasi pöörduma Liibüasse, aga neid kasutatakse kurjasti ära, naisi vägistatakse, on rassism suhteliselt levinud ja tegelikult päris palju äh, kuritegusid, millest on siinkohal terve nimekiri, mis Liibüas kogu aeg äh, ellu viiakse. me peame tõepoolest äh, nende inimeste tarvis olukorda selles riigis parandama ja see käib läbi ÜRO pagulaste ülemvoliniku ja ka teistsuguste institutsioonide me peame rääkima inimõigustest, aga me peame ka kuidagi kontakti saama äh, kodanikuühiskonnaga, kellega üldse praegu kontakti ei ole. ja inimeste tagasisaatmine, kui nad on äh, illegaalsed immigrandid, äh, on tõepoolest raske tee, sellepärast et kui me tahame lepingus meie välispoliitilisi eesmärke täita. härra Campbell-Perenmaa on üheks pooleks minutist kahe tuhande seitsmendal aastal äh, härra Sarkozy eitas igasugust äh,, äh, igasugust äh, sidet äh, meetodite vabastamise ja relvatehingu vahel äh,. siin on tegelikult paralleel Lockerbi pommitamisega ja ka härra Gaddafi poeg ise ütles, et nende tehingute vahel on olnud äh, äh side. relvad vahetati välja ja poliitvangid vabastati ka migratsioonikontrolliga on sarnaseid lepinguid tehtud relvade vastu. Baroness Ashton nüüd tundub, et tahab äh, relvi Hiina kokkulepete vastu äh, vahetada. ja baroness Ashton on öelnud, et äh, see tähendab seda, et Hiina ja Euroopa Liidu koostöö Äh, tiheneb, aga tegelikult on see kõik ju euro päästmise nimel, sellepärast et Liibüa tehing tundub ka olevat äh, Euroopa Liidu meeleheitlik äh, katse meie julgeolekut tagada, sest hiinlastel on ju piisav raha, et eurot päästa ja see on relvad ja pommid meie vääringu vastu. kaks koma üheksa triljonit dollarit on ähm, on Hiina raha, mis tegelikult on juba Portugali ja Hispaania päästmises peaaegu rakendatud ja seetõttu äh, demokraatiast Hiina puhul kindlasti rääkida ei saa, sest tuhandeid inimesi tapetakse igal aastal. küsimus on, kui madalale langeb Euroopa Liit selleks, et eurot päästa, aitäh! suur tänu, härra Mölzer, palun! härra president äh,, Liibüa sündmused mõjutavad ka Liibüa naaberriike, ka seal valitsevad diktatuurid kohe kindlasti on äh, reformiprotsentide, reformiprotsessidel ka võimalus demokraatiat sisse viia, aga ainult siis, kui islami vastu võidetakse. kohe kindlasti suurenevad pagulaste vood, tugevdatud koostöö Aafrika riikidega sisserände probleemide lahendamisel on väga tähtis. Gaddafi aga on nõudnud Euroopa Liidult, et viis miljonit eurot igal aastal antakse Aafrika riikidele pagulaste vooga võitlemiseks. Euroopa Liit maksab nagunii miljardeid arenguabi ja ma arvan, et arenguabi põhimõtted tuleks võimalikult kiiresti üle vaadata selleks, et ei toetataks rohkem diktatuure ja korruptsiooni, vaid siiski kohalikke inimesi Euroopa Liit teab, et olukord islamiriikides on väga halb ja midagi tuleks ette võtta suur tänu, suur tänu, järgmisena härra Krasl-Dörfler, palun. jah, härra president, volinik Füüle me vastutame kõikide nende naiste, laste ja meeste eest, kes otsivad meie abi, sest nende elu on ohus. ja see vastutus tähendab äh, seda, et see tuleneb moraalsetest väärtustest, äh, tuleb ajaloost, sellepärast et eurooplased tihti unustavad ära, et me oleme seotud Aafrikaga. ja tihti tulenevad need ootused ka õiguslikest äh, tagatistest, mis on antud rahvusvaheliste lepingutega. vastutus tähendab ka seda, et me oleme valmis koormat kanda, kanda. see tähendab seda, et vastutus tuleb jagada liikmesriikide vahel, see ei tähenda aga seda, et teatud liikmesriigid kannavad kogu koorma sellepärast, et teatud mingil koomilisel põhjusel on neil, neil välispiir Aafrika riikidega ja me ei tohi nõus olla sellega, et Gaddafile makstakse raha selle eest, et ta seda koormat meist eemal hoiaks me ei saa inimesi keelata ohtlikult reisi ette võtmast, ähm, kui nende elu võib sellega paraneda, kuid Gaddafi ei soovi inimeste elusid kaitsta või parandada nende olukorda. seal on tegemist ainult finantshuvidega. sellepärast Euroopa Liit peab võitlema selle eest, et inimõigusi ei tallataks ähm, jalge alla. ma ise käisin Liibüas kohal vangilaagrites ja ma nägin, milline on sealne olukord. meil oli võimalus rääkida vastutavate inimestega, nad ütlesid, et nende jaoks pole üldse mitte tähtis see, milline on inimeste olukord, vaid nad lihtsalt soovivad äh, neid inimesi ära kasutada selleks, et Euroopa Liidult rohkem raha välja pumbata. ja nüüd, kui nad soovivad majanduslikku või seda raamkokkulepet, siis me tegelikult loobume kõikidest oma väärtustest ja sellega me ei saa olla nõus. ja ma arvan, et läbirääkimiste mandaat tuleks ära võtta kõigilt, mitte ainult teatud inimest, tegemist on saladiplomaatiaga, mis ei aita meid üldse mitte edasi, vaid viib meid hoopis halvemasse olukorda. ja Gaddafi on lihtsalt olukorda Euroopa Liidus kavalalt ära kasutanud, see on küsimus, mida me ei tohi ära unustada. proua Gomes on väga selgelt välja toonud punktid, mis tuleb täita enne, kui me üleüldse hakkame Gaddafiga lepingut sõlmima, aitäh! suur tänu ja nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt äh, härra Pussutil üks minut Grazzi, Sur President. Dawk li huma kontra ftehim mal. Suur tänu. Need, kes on selle lepingu vastu äh,, kindlasti mõistavad, et tegemist on ju meie naabritega, me ei saa ignoreerida oma naabreid. me peame leidma võimaluse, kuidas nendega koos elada, isegi siis, kui äh, teile tingimata ei meeldi kõik need asjad, mida nemad teevad on väga lihtne nende kolleegide jaoks, kes ei ole Liibüa, Liibüa naabrid, Äh, seista selle lepingu vastu, kuid äh, see on palju raskem nende riikide jaoks, äh, kes on Vahemere piirkonnas ja kes peavad leidma võimaluse Liibüaga koostööd teha. siin peaks olema ka peatükk kindlasti, mis puudutab pagulasi ja kus peaks olema mainitud ka tagasi saatmispõhimõtted ja peab olema tagatud ka asüülitaotlejate kaitse. suur tänu, härra Macmillan, Mon. kirjus Millan Mon, jään lõppu. härra Millan Mon. Este debate sobre Libia tiene lugar cuando están suur tänu äh,, Liibüa teemaline debatt toimub sellel ajal, kui toimuvad ka suured muudatused naaberriikides nagu Tuneesias. ma olen alati leidnud, et Euroopa Liit peaks äh, olema äh, toet-, suutma toetada Vahemere piirkonda demokraatia arendamisel. ma olen nõus nende inimestega, kes ütlevad, et Euroopa Liit ei saa lihtsalt jätkata praeguse olukorra talumist. me räägime raamlepingust Liibüaga praegusel hetkel. me peaksime tegema ära enamat selleks, et äh, tagada äh, paremat migratsioonivoogude haldamist ning äh, illegaalsete migrantide tagasipöördumist Liibüasse ja kolmandatesse riikidesse. see on seotud tagasivõtmise leppega ning me peaksime pidama ka Liibüat oluliseks äh, transiitriigiks, olema ettevaatlikud selles, mis puudutab negatiivsete sõnumite edastamist Alžeeriasse ja Marokosse nende lepete osas ning lõpetuseks ma tahaksin öelda, et me peaksime omalt poolt kindlasti ütlema, et Liibüa pea saab, peab kindlasti ka pagulaste õigustesse non-refulmaa põhimõttes, mis peab olema tagatud. ja härra Jakolino, kes on viimane. suur tänu Äh, läbirääkimiste äh, teema on vägagi oluline, Tuneesia konflikt on selle tõendiks. me peaksime võtma seda asja praegusel hetkel väga tõsiselt ning me peaksime tugevdama oma kontakte Liibüaga juba Liibüa geograafilise asukoha tõttu ning Liibüa peaks kindlasti mängima väga olulist rolli meie jaoks, pidades silmas selle asukohta äh, migratsioonivoogude osas on selge, et raamleping võib anda ka äh, parema võimaluse terrorismivastaseks võitluseks, põhivabaduste toetamiseks. jättes selle piirkonna äh, riigid kõrvale, oleks tõsiseks äh, veaks. ma usun, et nende riikide suunas tegutsemine annab tugeva aluse meie edasiseks arenguks ja nüüd härra Füüle komisjoni nimel. Äh, aitäh, härra esimees. lubage mul tänada ka parlamendi liikmeid äh, nende märkuste eest ja lubage mul öelda raportöörile, äh, proua Komesile, et ma saadan talle rohkem detaile algsete äh, Eh, plaanide kohta kahe tuhande üheteistkümnendaks, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks eh, selleks, et kuuskümmend miljonit eurot antakse meie programmidele eh, Liibüa toetuseks. ma olen väga hästi teadlik, et teatud teemad on väga problemaatilised, mis puudutavad just suhteid Liibüaga. sellegipoolest Euroopa Liit on võtnud selle valiku Liibüaga suhteid korraldada ja konstruktiivselt probleeme äh, lahendada, ka väga tundlikke küsimusi, mis puudutavad just äh, põhiõiguste kaitset, inimõiguste kaitset ja ka mm, rändeteemasid. ma olen äh, proua Malmströmiga kinnipidamisasutust külastanud Liibüa kõrbes. meil oli see visiit eelmisel aastal ja seetõttu ei ole mul mitte mingisuguseid illusioone nende väljakutsete ees, mis meie ees seisavad. mul tegelikult oli ka võimalus aru saada, millised on alternatiivid äh, meie äh, suhetele ja seostele just rändevaldkonnas. ja minu isiklik äh, märkus on see, et nendel läbirääkimistel ei auhinnasta me mitte kedagi. me hoolitseme omaenda huvide eest ja need huvid on viidud ühele joonele meie väärtustega. nii et härra president, head parlamendiliikmed, Liibüa on üles näidanud huvi süvendada suhteid Euroopa Liiduga, ma leian, et see on positiivne ja Euroopa Liit peab endiselt olema Liibüaga seotud ja mina olen pühendunud sellele, et seda tehakse täieliku läbipaistvuse sildi all ja Euroopa Parlament selleks ka kaasatakse, aitäh teile! finally taking the presidency i ask uh, the rapporteur paluksin raportööril äh, proua Koomesel äh, kokku võtta äh, tema arvamust aitäh, ütleb proua Koomas, aitäh kõikidele kolleegidele, kes on selles debatis osalenud. ma vaatan, et need dilemmad on esile kerkinud, mis ka meie ees seisavad, aga äh, ma olen äh, Liibüas käinud, olin äh, härra Panseri saatjaskonnaga seal. ma olen kindel, et peame tugevamalt suhtlema Liibüaga. ma saan aru, et tegelikult me peame olema kohusetundlikud ja edasi läbi rääkima, sellepärast et meil on isegi humanitaarsed kohustused nende inimeste ees, kes Liibüas nii palju kannatavad, eriti just äh, migrandid. sest äh, meie pühendumus selles regioonis väga paljud raskused on seotud sellega, et Liibüa režiim Äh, on isoleeritud situatsiooni jäetud, hoolimata kõikidest äh, raskustest, hoolimata sellest, et meil ei ole illusioone selles suhtes, et me jõuame kokkuleppele, äh, me siiski peame endiselt edasi liikuma ja see on minu arvamus. ning sellest aspektist, kui Euroopa Liidu delegatsioon Liibüas on, on see väga oluline, sellepärast et nagu paljud täna on siin ka öelnud, siis see, mis Tuneesias eh, täna juhtub, kindlasti ilmub eh, järelainetusena ka Liibüas. me ei räägi praegu samasugusest olukorrast, sellepärast et eh, kuna inimesed ja majandus sõltub täielikult naftatuludest hoolimata sellest, et meil on erinevad tajud ja tunded selles suhtes, peame me endiselt eh, läbirääkimistega edasi minema ka komisjoni poolt ja suur aitäh teile mm, kasulike briifingute eest, me oleme neid eh, jälginud, me oleme andnud soovitusi igal ajal hetkel, oleme selleks endiselt valmis ja ma usun, et eh, meil on väga laialdane konsensus, me oleme koostööd teinud ka variraportööridega ja kõikide teiste kolleegidega, meil on väga selge teave komisjonile, aga samamoodi ka Liibüa poolsetele esindajatele, et on teatud aspektid, millised on üliolulised meie jaoks, et suudaksime saavutada edasiminekut. nii kahepoolsetes suhetes, aga ka kindlasti inimõiguste kaitses Liibüas. aitäh teile, see, see sõnum on siinkohal väga selge, aitäh. suur tänu, proua Kuumes tänan kõiki sõnavõttude eest ja nüüd oleme selle arutelu ammendanud. homme keskpäeval hääletame.